kõigepealt proua Arena raport Vaesuse soolised aspektid. Teil on neli minutit, proua raportöör, palun. aitäh, need kaks äh, arutelu, mis järgnevad, puudutavad tegelikult äh, küsimusi, mis on seotud eelnevaga. räägiti energiavaesusest, siin räägitakse nüüd siis äh, vaesuse soostamisest, et äh, mis, kas mehi või naisi puudutab see vaesus rohkem? kuuskümmend neli miljonit naist on praegu vaesuses Euroopas, nelikümmend kaheksa protsenti on üksiknaised ja nad ei suuda ootamatuid kulusid katta oma eelarvest. vallalised naised on kõige, kõige vaesustundlikumad ning ühe vanemaga pered on samuti riskirühm sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse osas ning äh, võivad langeda vaesuse lõksu. kakskümmend seitse protsenti lapsi Euroopas täna elavad vaesuse riski tähe all, see tähendab kakskümmend kaks miljonit last praegu vaesuses. nägime samuti, et äh, kärpemeetmed, mis on sageli ebatäpselt sihitatud on rõhutanud neid ja veel enam e-, esile toonud ebavõrdsuse ning eriti löönud naisi ja lapsi. palgalõhe on endiselt terav. meil on endiselt äh, töötajad, kelle töökohad on ebakindlad, kes on vai-, äh, vaesed ning kolmkümmend üheksa protsenti on praegu pensionilõhe, mis ta-, taaskord toob endaga vaesuse riski vanemate inimeste ja naiste jaoks strateegia kakskümmend kakskümmend, tuletan seda meelde, näeb ette vaesusriski inimeste vahendam-, vähendamis, arvu vähendamise alla kahekümne miljoni, aga me oleme sellest väga kaugel. sada kakskümmend seitse miljonit inimest Euroopas, kakskümmend kaks miljonit nendest lapsed on, on praegu vaesed ning äh, täiskasvanutest puudutab see enam naisi kui mehi. lõpuks on meil välja toodud siin teatud äh, soovitused selleks, et see vaesuse tsükkel peatada. esimene soovitus nõuab, et oleks tagatud kvaliteetsed avalikud teenused ning tasuta juurdepääs haridusele, tervishoiuteenustele ning õigusemõistmisele. on veenvalt näidatud, et kui on tagatud kvaliteetsed avalikud teenused, siis on tagatud suurem tõhusus rikkuste ühiskondlike rikkuste ümberjagamisel ning see tagab ka parema võitluse vaesuse vastu. teine soovitus on võidelda tööturul diskrimineerimisega, mis toob naistele kaasa endaga vaesuse. me soovitame, et koordineeritaks omavahel isapuhkust, emapuhkust, vanemapuhkust ning eh, selle koordinatsiooni abil tagataks eh, olukorra vähenemine, kus naiste lepingud on sattunud riski alla. Eh, edasi, miinimumtulu peaks olema tagatud. me ei, ei taha praegu raportis, et meil oleks eh, kõigil mingi miinimumpalk, eh, olgugi, et seda oleks võinud ka nõuda, aga me tahame, et analüüsitaks miinimumpalgasüsteeme Euroopas ning toodaks välja head praktikad, mille abil oleks võimalik võidelda vaesusega. teine, neljas nõue kui me ei tea nähtust ikkagi hästi, siis on raske ka sellele lahendusi pakkuda, seetõttu oleks meil vaja paremat statistikat vaesuse küsimustes, eriti arvestades mehi ja naisi. edasi, meil oleks vaja süsteemi tagatiste jaoks lastele, nagu meil on noorsoogarantii. seal, kus meil on palju vaeseid, tuleks selgelt ette näha eelarvetes vahendid ja meetmed võitluseks just laste vaesusega ning äh, lõpuks nõuame või soovime ning nagu eelnevas raportis seda ka tehti, et meil oleks sotsiaalsed äh, tariifid, mis tagaksid juurdepääsu veele ja energiale mõistliku hinnanguga, hinnaga. ning äh, maksupoliitika peaks samuti seda arvestama ja tänan kõiki neid soovit-, kõigi nende soovituste äh, väljatöötamisel osalenud parlamendiliikmeid, tegemist oli väga konstruktiivse aruteluga ning loodan, et äh, suure enamusega toetatakse seda raportit. suur aitäh! mul on nüüd praegu päris keeruline olukord siin, sest äh, Äh, me liigume nüüd edasi vaba mikrofoni äh, voolu juurde ja ma olen saanud võrdlemisi palju sõnasoove, päris paljud kolleegid soovivad sõna saada selle teema all. ja mina nüüd lahendan selle olukorra järgmiselt. Need, kes äh, kõige kiiremini sõna soovist mulle märku andsid, saavad sõna. ning need, kolleegid, kes on vaba mikrofoni juures juba sõna varasemalt saanud, seda sõna praegu enam ei saa. proua Šaidrava, palun. suur aitäh, lugupeetud president. see raport toob välja olulise info, mis näitab, et Euroopa ühiskondades on äh, naised rohkem vaesusest ohustatud kui mehed see äh, raport ütleb, äh, et selle põhjuseks on diskrimineerimine tööturul ja palgasuhetes. tegemist on äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kuuenda raportiga, mis on sellele teemale juba pühendatud ning kahjuks olen mina seisukohal, et äh, see ei too mm, endaga kaasa paremaid või uusi lahendusi. me räägime soolisest diskrimineerimisest, me räägime lastevanemate diskrimineerimisest ainult seetõttu, et nad hoolitsevad oma laste eest selle asemel, et äh, raha teenida ja pensionifonde täita. mina usun, et äh, me näeme siin eh, emade ja isade diskrimineerimist, sellepärast et ühiskond ei eh, premeeri eh, vanemaks olemise tööd kui midagi, mis on ühiskonnale kasulik ja senikaua, kui see suhtumine jätkub, diskrimineeritakse naisi edasi, aitäh. kolleeg Saani, palun. suur aitäh, proua president, mulle sõna andmast. see raport tegemist äh, on äh, ilmselge ja faktid näitavad, et äh, naised tõesti on kannatavaks pooleks ühiskonnas, neid diskrimineeritakse sageli mitmekordselt ühiskonnas. jah, on veel, on küll tarvitusele võetud teatud mm, algatusi, meetmeid, et naised saaksid abi, kui nad on rikkumiste ohvriteks, naised peaksid olema suuremal määral kaitstud Euroopa Liidus. ma usun, et me peaksime sellise süsteemi muutma automaatseks. me peame rohkem tegema ära ka sotsiaalvaldkonnas. faktid on erinevates Euroopa riikides selles vallas üsnagi ühesugused. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Jurek, palun suur aitäh, lugupeetud äh, president. vaesus äh, ning naiste olukord äh, on kaks võtmetähtsusega sotsiaalset küsimust. me teame seda Poolas vägagi hästi, sellepärast et praegusel hetkel oleme me käima lükkamas pilootprogrammi, aitamaks naisi äh,, parandamaks nende olukorda Ehm, ma ei tea, miks selle raporti puhul äärmuslikud äh, vasakpoolsed äh, on pannud sisse muudatusettepanekuid, mis ei käsitle üldse seda teemat, millega see raport tegeleb. Äh, miks me mm, peaksime siin tunnistama seksuaalvähemustest koosnevaid perekondi? Ehm, millises Euroopa riigis on need nähtused tunnustatud, me ei räägi siin põhimõttest abielu kõigi jaoks, äh, aga see kõik näitab seda, et me tegeleme siin revolutsiooniga, mille eesmärgiks on maailm hävitada. Äh, aga sellele maailmale omale oleme me ju võlgu oma vabaduse, aitäh! suur aitäh ja järgmiseks saab sõna proua Bilbao, palun suur aitäh! vaesus äh, on äh, Euroopas endiselt veel naise nägu. Äh, naiste jaoks on keerulisem pääseda tööturule, me teenime madalamaid palku, praegu ja ka meie pensionid on madalamad. me peame põhimõtteliselt iseseisvalt saama hakkama laste kasvatamise ja koduste töödega ja seetõttu on naised helgete peadena kaduma läinud. me peame võtma vastu selliseid poliitikaid, mis tagavad, et kõikidel Euroopa naistel oleks võimalik teenida äh, väärt äh, piisavalt kõrget palka, et nad saaksid juurdepääsu äh, tervishoiusüsteemidele ja, ja muule sarnasele. Äh, väiksem naiste vaesus tähendab seda, et ka nendel naistel lastel on parem tulevik, me peame tagama selle, et Euroopal on tagatised ka nende hüvangut silmas pidades ja seetõttu olema täielikult vastu nende programmide kasinuskärbetele me peame nägema seda kõike kui investeeringut ja seetõttu ma pooldangi seda raportit. see on vajalik revolutsioon Baskimaal Äh, mis on viiendal kohal soolise võrdõiguslikkuse indeksi äh, äh, nimekirjas, et on selle koha saanud ainult seetõttu, et vajalikud meetmed on ellu rakendatud. kolleeg Lopes, palun, suur aitäh, lugupeetud president. Euroopa Liit ei saa äh, äh, eirata seda vaesust, mida me näeme suurenemast, see on memorandumite Euroopa majandusjuhtimise poole aasta tagajärjeks. praegusel hetkel on olukord selline, et kakskümmend viis protsenti Euroopa kodanikest on vaesuse ohus, sada kakskümmend miljonit kodanikku sõltub sotsiaaltoetustest see toob kaasa sotsiaalse tõrjutuse ja see kõik puudutab eriti just naisi avalikke teenuseid äh, privatiseeritakse, naiste õigused tööturul, ähm, diskrimineerimine vastane võitlus äh, ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastane võitlus on midagi, mida on võimalik teha ainult äh, siis, kui me suurendame palkasid ja tagame suurema kollektiivlepingu sõlmimise õigusi, kui me anname parema juurdepääsu sotsiaalhoolekandesüsteemidele ja haridussüsteemidele, aitäh! suur aitäh. ja nüüd saab sõna härra Sebastian. suur aitäh lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri. minu arvates on tegemist olnud vajaliku ja julge raportiga, see on väga oluline raport, millel on selge sõnum. kasinusmeetmed on olnud kohutavad, ärgem unusta, unustagem, et kasinusmeetmed, mille on peale surunud Euroopa Komisjon, on naisi kõige hullemini mõjutanud. naised on äh, vägagi haavatavad, kui on probleeme ähm, tervishoiusüsteemi turismi valdkonnas, sotsiaalhoolekande valdkonnas. Euroopas valitseb praegu miraaž, võrdsust ei ole, me peame veel pika tee maha käima, et võrdsuseni jõuda, me räägime miljonitest inimestest, miljonitest naistest, keda diskrimineeritakse, kes peavad kannatama, sellepärast et soolise võrdõiguslikkuse meetmed on midagi, mis on jäänud ainult paberile. ma loodan, et raporti soovitusi võetakse Euroopa Komisjoni poolt ka arvesse, aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna härra Arnule suur aitäh. Euroopa Parlament arutab äh, nüüd äh, vaesuse soolisi aspekte. Äh, võib-olla oleks pidanud rohkem kui viis minutit sellele olulisele arutelule pühendama. ma tean, et Euroopa Liidus on seitse kõige tähtsamat töökohta just meeste poolt hõivatud. Euroopa Liidul on ka siin suur tee edasi, pikk tee edasi minna kui võtta näiteks teadusuuringute valdkond, kus Ühendkuningriik on juhtpositsioonil, äh, meie, meie omad on kuus tippülikooli kahekümne viies selles valdkonnas ja ka naiste osakaal on suurem kui mujal Euroopas ja äh, tuhande üheksasada seitsekümmend, kolm aastat enne, kui me Euroopasse tulime ähm, äh,, oli meie olukord juba hea. meil on Euroopa, vabandust, meil on Ühendkuningriigis viiskümmend kaks äh, emaduspuhkuse nädalat garanteeritud äh, ja niisiis, kas Euroopa Liit on äh, tõesti äh, osa lahendusest või ta on osa probleemist? aitäh. suur aitäh nüüd kolleeg Korvin, palun. suur aitäh, ma tahaksin öelda, et äh, minu kolleeg on öelnud, et äh, Euroopa Liidus on sada kakskümmend äh, miljonit vaest inimest, vaest naist. Poolas on samas rohkem vaeseid mehi kui naisi, miks me nüüd ainult naistega tegeleme? Äh, äh, naistel ei ole õpetatud, kuidas olla häid, head emad, head äh, abikaasad. Neile õpetatakse palju kasutuid asju, nagu näiteks soolise võrdõiguslikkuse teooria. ma tahaksin ühe asja ära parandada Äh, äh, väga paljud äh, naised elavad vaesuses. ma mainisin tegelikult ka vaesuses elavaid lapsi ja nende arvu, nii et teie mainitud arvud ei olnud päris need, mida mina mainisin. proua Šulitsa saab viimase kõnelejana sõna selles voorus. suur aitäh mina olin selle raporti variraportööriks äh, proua Arena ja mina tegime väga head koostööd. me oleme nõus äh, selles osas, mis puudutab naiste vaesuse põhjuseid, kuid vaatamata sellele, et meie koostöö oli väga hea, ei äh, suutnud me jõuda kokkulepeteni, kompromissideni. ja minu fraktsioon ei saa toetada seda raportit, sellepärast et äh, see sisaldab paljusid tundlikke aspekte, mida see raport ei peaks käsitlema. ja need ei ole otseselt seotud naiste vaesuse põhjustega. Need ei vasta Rahvapartei põhimõtetele ma viitan siin just esmajoones lähimuspõhimõtte küsimusele äh, ja mõnedele nendele elementidele, mis minu arvates ei oleks tohtinud siia raportisse teed leida. sel põhjusel ei toeta me seda raportit, kuid me loomulikult pooldame naiste vaesuse põhjuste kaotamist, aitäh! suur aitäh! nüüd annan veel viimase kõnelejana sõna proua Tomšile. suur aitäh, juba mitme aasta jooksul on Euroopa Liit võidelnud sotsiaalse vaesuse, sotsiaalse tervise ja vaesuse vastu ja meie fraktsioon on igasuguse vaesuse vastu, kuid me peame meeles pidama seda, et naised on rohkem rohkem ja ohus, suuremas ohus ja neid diskrimineeritakse rohkem kui mehi ja nad vajavad meie erilist tähelepanu seetõttu. mõned raporti osad on väga head ja ma toetan neid igati, kuid täiesti vastuvõetamatu on see, et resolutsioonides, mida on vaja, viime me sisse pidevalt ideoloogilisi elemente ja see on vastuvõetamatu. tööturupoliitikad peavad olema sellised, et äh, kõigil oleksid võrdsed võimalused, kui me räägime võimalusest siseneda tööturule, saada väärikat palka ja muud sarnased teemad. Äh, mitte mingisugune diskrimineerimine, ei positiivne ega negatiivne ei ole hea, kuid te unustasite ära lähimuspõhimõtte. Äh, nagu minu kolleegid enne mind ka on juba öelnud, siis meie ka ei saa toetada seda raportit. ja nüüd annan sõna volinikule, palun härra Hill, teil on sõna austatud proua president, suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin alustada sellega, et tänan raportööri äh, proua Renat äh, selle raporti eest, mis puudutab vaesussoolisi aspekte see puudutab ka seda, milliseid mõjusid see kõik omab meie ühiskonnale. siin raportis on ära toodud ka üldised soovitused ja need on väga selgesõnalised. naiste, naissoost töötajate äh, määr on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tõusnud kuuekümne nelja protsendini, aga sellele vaatamata on naised tööturul endiselt allaesindatud ja nende palgad on väiksemad kui meeste omad ja see tähendab, et nende olukord on äh, vähem kindel kui äh, meeste oma nagu me kuulsime, äh, siis äh, naisi elab Euroopas rohkem vaesuses kui mehi. nagu autor ka selgitas, siis äh, vaesuse risk on eriti suur just üksikemade hulgas ning vanemate naiste seas Äh, naiste madalam palk, äh, asjaolu, et nad sageli töötavad osalise tööajaga ja teevad karjääripause, toovad sageli ähm, kaasa ka selle, et naiste pensionid äh, on palju madalamad kui meeste omad, nelikümmend protsenti lausa. ja loomulikult ähm, on naiste puhul ka vähetõenäolisem see, et nad üleüldse pensionit saavad. eelmise aasta juunikuus ülemkogu ähm, võttis vastu otsuseid naiste ja meeste pensionilõhe vähendamiseks seal räägitakse, räägitakse ka sellest, et mm, Euroopa semestriprotsessi abil äh, hinnatakse ka vajalikke protsesse. eelmise aasta detsembris komisjon äh, tuli välja soolise võrdõiguslikkuse äh, dokumendiga, kus toodi ära üleüldine raamistik Euroopa algatustele, mille eesmärgiks oli parandada soolist võrdõiguslikkust. ja prioriteetsed valdkonnad olid suurendada töötavate naiste arvu, vähendada palgalõhet ja pensionilõhet naiste ja meeste vahel ning eesmärgiks oli muuta ka naised mm, rahaliselt sõltumatumaks. Eh, me kindlasti jätkame selle olukorra monitoorimist ja eh, anname liikmesriikidele konkreetseid soovitusi, eriti just neile, kellel on eh, kõige suuremad väljakutsed selle valdkonnaga seoses Teie raportis on räägitud ka sellest, et on vaja tagada äh, töö ja eraelu ühildamise võimalused selleks, et naised, kes seda soovivad, saaksid tööturul osaleda. eelmisel aastal komisjon tuli välja uue algatusega selleks, et parandada töö ja eraelu ühildamise võimalust äh, vanemate jaoks ja ka teiste äh, pereliikmete eest hooldajate jaoks tuleb tagada piisavalt paindlikud töökorraldusmeetmed ja tuleb tagada ka professionaalsed hooldusteenuse võimalused Äh, järgnev konsultatsioonifaas äh, algab peagi uue algatuse mm, kontekstis ja minu kolleegid tulevad kindlasti välja ettepanekutega selles vallas äh, ja seda juba aasta lõpuks. komisjoni plaanid luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas on ka väga oluline. praegu on eelnõu juba tehtud ja selle eesmärgiks on parandada naiste olukorda tööturul ja ma usun, et äh, õiglus, äh, mis on selle äh, raporti südameks, ongi komisjoni tegevuskava keskmeks ja keskmeks on ka põhimõte, et mitte keegi ei tohiks olla kõrvale jäetud ja me kindlasti omalt poolt teeme kõik selleks, et toetada suuremat soolist võrdõiguslikkust Euroopas, aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik, nende lõppmärkuste eest, austatud